teen selle avalduse Kristalina Georgieva nimel, kes on humanitaarabi volinik Euroopa Liidust, mikspärast ma asendan teda? see on üsna selge. volinik Georgieva saabus Tšiilisse kümnendal märtsil, see tähendab alles eile, selleks et külastada maavärinast kannatanud alasid ning konsulteerida tsiviilkaitseekspertidega koha peal pärast saabumist Santiagosse reisis äh, volinik Georgieva rannikualale kõige rohkem kannatanud aladele, ka kontseptsiooni. oma visiidi käigus kohtus ta ähm, humanitaarabiorganisatsiooni partneritega, ECO partneritega ning äh, võttis ühendust ka äh, regiooni ametivõimudega Tšiilis. volinik esindab ka president Barrosot Tšiili uue presidendi ametisse vannutamisel ning äh, tulles tagasi kahekümne seitsmenda veebruari maavärina juurde, peab ütlema, et see on to-, kohutav tragöödia. viimastel andmetel on vähemalt öö, äh, viissada kakskümmend kaheksa inimest hukkunut, ilmselt see arv suureneb, maavärin puudutas üle kahe miljoni inimese, infrastruktuuri kahjud on tohutud, pool miljonit kodu on äh, tõsiselt kahjustatud. Catherine Ashton helistas Mariano Fernandesele, Tšiili välisministeerium, ministrile samal päeval, et avaldada kaastunnet ohvrite perekondadele väljendada oma valmidust abi anda. niipea, kui uudised maavärinast saabusid, mobiliseeriti ECO vahendid. Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismid saatsid osalisriikidele vastava sõnumi ning kriisiseirekeskus CI äh, töötas ööpäev läbi esimesel nädalal selleks, et saada informatsiooni maavärina ulatuse, kahjude ulatuse kohta, et kiiresti mobiliseerida abivahendeid. volinik Georgieva äh, käis äh, abioperatiivkeskustes Euroopa Liidu liikmesriigid teatasid äh, kriisiseirekeskusele oma valmidusest abi anda, nii äh, materiaalset abi kui ka personali äh, abi. Hispaania, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Holland, Soome saatsid abi ning Bulgaaria, Slovakkia, Rootsi, Austria saatsid välikööke, sarnast abi mitmed liikmesriigid on lubanud abi ja Tšiili on tänanud Euroopa Liitu valmiduse eest abi anda. Brüsselis loodi samuti kriisikeskus ning mm, Ladina-Ameerika regionaalbüroos äh, asutati samuti kriisirühm. ECO eksperdid saadeti niipea kui võimalik maavärina tsooni selleks, et võtta juba pühapäeva hommikul vastu äh, otsused äh, tegutsemiseks. humanitaarabi on antud äh, nelja rahvusvahelise organisatsiooni abil Ladina-Ameerika Tervishoiuorganisatsioon, Hispaania Punane Rist on aidanud tervishoiuteenuseid taastada Saksa Punane Rist on aidanud äh, varjupaiku luua ning äh, puhast joogivett tarnida. esimesel märtsil otsustati vajadused uuesti üle hinnata ning arutada neid äh, partneritega. Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanism koosnes kuuest eksperdist ja on saabunud samuti Tšiilisse neli töötavad kontseptsiooni lähedal, Maverina tsoonis kaks asuvad praegu Santiago's, et koordineerida Euroopa Liidu liikmesriikide abi. ökoeksperdid ja kodanikukaitse meeskond viivad läbi olukorra hindamist, töötavad koostöös ÜRO agentuuridega. suur tänu! suur tänu ja nüüd ma annaksin sõna fraktsioonide esindajatele. palun, Rahvapartei esindaja. suur tänu, härra president, volinik, kallid kolleegid, nii nagu siin ka öeldi, äh, oli Tšiili maavärin palju tugevam kui Haiti maavärin, selle järgnes, järgnes tsunami, aga tagajärjed ei olnud nii tõsised, kuna äh, oli tegemist äh, varajase hoiatussüsteemiga, äh, meie võimega kiirelt reageerida. tahaksin siin tänada Euroopa Komisjoni kiire reaktsiooni eest seirekeskus Euroopa Komisjonis aktiveeriti otsekohe pärast maavärinat, võeti vastu kiirelt otsused abi anda, Euroopa vastus oli äh, otsekohene, samuti saadeti kriisitsooni ECO äh, eksperdid, et hinnata abivajadusi. samuti tahaksin äh, tänada volinik Kristalina Georgievat, kes jõudis Tšiilisse eile tavaliselt on looduskatastroofide tagajärjed ootamatud, seetõttu on looduskatastroofidest ohustatud piirkondades vaja vähendada äh, riskiohtu, äh, mõelda, millised on äh, kohandatavad meetmed ja kindlasti korraldada arengukoostööd, et valmistuda võimalikeks looduskatastroofideks ning eelkõige teha ennetustööd. suur tänu! suur tänu, proua Moniste Urquiza, sotsiaaldemokraadid. aitäh, president, kõigepealt, äh, mis ma tahaksin öelda, et äh, Tšiiliga suhete arendamise parlamendikomisjoni nimel tahaksin väljendada solidaarsust Tšiili rahva, parlamendi ja valitsusega äh, pärast seda katastroofi, mis tabas seda riiki kahekümne seitsmendal veebruaril aset on leidnud ka veel teisi järeltõukeid, neid on olnud üle kahesaja Äh, üle kahe miljoni inimese on maavärina läbi kannatanud. see äh, katastroof tabas Mabucha äh, regiooni inimesi kõige hullemini ja ma tahaksin avaldada tänu kõigile nendele inimestele, kes on aidanud maavärina ohvreid. Tšiili rahvas on ol, suutnud olla ülesannete kõrgusel ja ma tahaksin tänada komisjoni, samuti Tšiili valitsust, et nad tegutsesid väga kiiresti pärast seda maas, maavärinat, mis hävitas hooned ja infrastruktuuri. Äh, valitsus äh, käitus väga vastutustundlikult ka pane, tehes kindlaks, äh, millised on vajadused, millist abi on vaja. mis puudutab rahvusvahelist üht, üldsust, siis on selgunud, et Tšiilil on väga head strateegilised suhted oma partnerite, naabritega. ma tahaksin tänada härra Pinera valitsust, et ta nimetati, valutati just ametisse ja äh, ülesehitustöös saab ta kindlasti loota Euroopa Liidu toetusele. Tšiili on äh, Euroopa Liidu sõber ning see on ka väga oluline riik OSCD-s ning loomulikult ülesehituskulud on väga kallid, vaja läheb üle kahekümne miljoni äh, dollari, see on ligemale viiendik Tšiili SKT-st ja ma loodan, et me suudame Tšiili võime aidata, nii et, et nad saaksid ülesehitustöö läbi viima, neil on vaja rahvusvahelisi laene ning äh, äh, Tšiiliga äh, on just alla kirjustatud äh, kokkulepe äh, ülesehitusprojektide rahastamise ko kohta. Hispaania eesistumisel on loodud ka koordineerimismeetod humanitaarabi osutamiseks. aitäh. on olemas koordineerimismeetod humanitaarabi andmiseks ÜRO raames ning maavärina tagajärgedega toimetulemiseks. meil on olemas ka humanitaarabi volinik, kes paaril järgneval päeval on Tšiilis meil on ka teisi kohustusi, näiteks Haiti ees, aga me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et ka Tšiili rahvast aidata. suur aitäh! ja nüüd saab sõna härra, proua Bilbao Barandika kaheks minutiks. aitäh, president! solidaarsus äh, riigiga pärast sellist katastroofi, mis tabas Tšiilit peab minema kaugemale sõnadest. me oleme kuulnud juba täna väga palju sõnu. Tšiili on olnud riik, mis on pakkunud eurooplastele varjupaika. Tšiilis elab üsna palju näiteks baskide järeltulijaid, kes sinna üheksateistkümnendal sajandil emigreerusid majanduslikel põhjustel, kahekümnendal sajandil poliitilistel põhjustel. meie sõnu peavad toetama teod ning seetõttu olen ma rahul Euroopa Liidu kiire tegutsemisega, me saatsime koheselt kolm miljonit eurot sealsete operatsioonide rahastamiseks, samuti tahaksin tänada äh, proua Ashtonit ja äh, volinikku, kes äh, käitusid väga kiiresti ning äh, püüavad siis välja selgitada, mida koha peal vaja on ma olen rahul ka sellega, kuidas tsiviilkaitsesüsteem on toiminud. see kõik aitab samuti abi osutada ja on olemas väga hea koostöö erinevate agentuuride vahel. Euroopa on suutnud äh, konsolideerida oma rolli olulise tegijana rahvusvahelisel areenil. me oleme teinud otseselt koostööd katastroofist mõjutatutega ning oleme mänginud olulist rolli äh, abi osutamisele ma tahaksin rõhutada seda, et president Bachelet on käitunud väga eeskujulikult ja samuti tahaksin õnnitleda härra Pinierat, ka tema käitumine on olnud suurepärane mõlemad on jätnud kõrvale parteipoliitilised küsimused ning on tegelenud kriisiga, mis riigi ees seisab ja oma äh, fraktsiooni nimel ja enda nimel tahaksin väljendada solidaarsust Tšiilile, äh, kõigile operatsioonidele, mida seal läbi viiakse ning avaldada kaastunnet viiesaja kahekümne kaheksa hukkunu pereliikmetele ja ka neile inimestele, kes on ka kadunud või kes on kodu kaotanud Äh, valimiseelsel äh, perioodil me külastasime riigi seda piirkonda ja me nägime, millised projektid äh, seal olid käimas, tegemist on riigiga, mis on eeskujuks majandusliku ja sotsiaalse arengu vallas Lõuna-Ameerikas, nii et, et hoolitsegem selle eest, et see maavärin sellele arengule hoopi annaks, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna härra Romeva Irueda. suur tänu! Äh, sooviksin äh, toetada oma eelkõneleja sõnu, sellepärast et Euroopa äh, solidaarsus Tšiili rahva ja Tšiili institutsioonidega on äärmiselt oluline. teisalt on äärmiselt oluline meenutada ka seda, et nii nagu tihti sellistel juhtudel me näeme, et looduskatastroofid ei tee vahet rikastel ja vaestel aga loomulikult on sealne rahvas saanud väga rängalt äh, kannatada selles looduskatastroofis. me peame ülesehitusmeetmetele rohkem tähelepanu pöörama, kuid me peame siin ka struktuurilisi elemente parandama ja siinkohal ma sooviksin ka härra volinikule, kui lubate, esitada ühe küsimuse, sellepärast et siin on tegu ühe spetsiifilise küsimusega, mis mulle eriti huvi pakub. nimelt, mis puudutab öö, äh, meie eh, lepingut Tšiiliga, mis eh, hõlmab nelikümmend üks miljonit aastast kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, kui palju sellest summast on suunatud just infrastruktuuride tugevdamise, mis puudutab just eh, teid ja muid transpordimagistraale? kas sellest summast on kavatsetud suunata osa ka ehitiste mm, tugevdamisse, nii et nad tulevaste katastroofide puhul paremini äh, vastu peaksid ja kas on ette nähtud ka äh, tulevaste katastroofide ennetamiseks raam? suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Poriba. okei okay.. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, trzęsienie ziemi... Suur tänu. Daamid ja härrad. maavärinas kannatasid paljud inimesed, paljud said surma, paljud jäid ilma kodudeta, seetõttu väljendame oma solidaarsust Tšiiliga. peame meeles pidama, et inimestel pole ikka veel ligipääsu puhtale joogiveele. kauplusi ja kodusid rüüstatakse Tšiilis ning seetõttu peame kiirelt ulatama oma abikäe Tšiili rahvale me peame tagama selle, et röövleid ja laastajaid karistataks. solidaarsusfondi äh, tuleb kasutada ka Tšiili rahva abistamiseks. samas ei tohi ära unustada, et äh, Tšiilis on ka selliseid paiku, mis küll kannatasid maavärina all, kuid äh, nad on nii kauged ja ligipääsmatud, et sinna ei ole abi veel üldse jõudnud Euroopa Liidu abimehhanisme tuleks parandada, et abistada neid riike, mida tabavad looduskatastroofid. muidugi on kena, kui me solidaarsust üles näitame, aga sageli on see lihtsalt sõnades. me peame midagi rohkem tegema. suur tänu, härra Provera. suur tänu. ma tahaksin oma soli-, omalt poolt samuti solidaarsust avaldada äh, kõigi nendega, kes kannatasid maavärinates. selliseid tragöödiaid juhtub ikka ja jälle. maavärines on kannatanud infrastruktuur, tuhanded inimesed on surma saanud. me peaksime paremini koordineerima abi, et vältida abi killustatust Euroopa Liit muidugi sekkus äh, katastroofi järgselt äh, väga vara. Äh, meedias on öeldud, et ÜRO abi osa, on osa, mis on Somaaliasse läinud, on osaliselt kaduma läinud. kas Äh, siis ÜRO äh, personali tõttu või äh, Somaalia islamiliikumise tõttu, seetõttu on vaja palju rohkem läbipaistvust abivahendite eraldamisel ja jaotamisel. meie kontrollisüsteemid peaksid samuti väga ranged olema, et vältida abivahendite vargusi. iseäranis kaugel asuvates riikides, kus on, kus puuduvad infrastruktuurid. Radots suur tänu, härra president. meie inimestel läheb muidugi südamesse, et me andsime abi Tšiilile. meid liigutas väga Tšiili rahvaõnnetus. aga täna tahaksin arutada hoopis üldisemaid küsimusi, mis on seotud humanitaarabiga. Euroopa Komisjon äh, äh, on uhke õigusega, ta on maailma üks suuremaid humanitaarabi doonoreid, mis äh, muidugi aitab äh, elusid päästa ja näitab ka, et me oleme valmis looduskatastroofide tagajärgi likvideerima. aga äh, Euroopa Komisjon ei jaga mitte komisjoni raha, vaid Briti, Saksa, Prantsuse maksumaksjate raha, kahekümne seitsme liikmesriigi maksumaksjate raha majanduskriisis iga riiki tuleks tunnustada nende jõupingutuste eest. võib-olla peaks komisjon järele mõtlema oma dokumentides selle üle ja tunnustama ka neid, kes ohv-, ohvreid on toonud. me ei taha ju ainult Berlemoni aparatšikute vajadusi rahuldada, me mõt-, mõtleme, et abi ju tuleb maksumaksja taskust kannatanud piirkondades on vaja äh, materiaalset abi, aga on vaja ka meie toetust demokraatlike usutavate äh, haldusstruktuuride ülesehitamisel, kodanikuühiskonna ülesehitamisel, samuti on vaja meie abi ja meie ausust. ausust näidata näpuga äh, poliitiliste režiimide vigadele. suur tänu! Thank you, madam aitäh, proua Toots ja nüüd härra Papanikolaou. suur tänu. suur tänu. Tšiili maavärin oli väga tõsine. see oli võrreldav Haiti maavärinaga, eriti puudutas see kontseptsioonipiirkonda, me peaksime kuulda võtma maavärina ohvrite ja nende perede äh, sõnumeid, me peame näitama üles oma solidaarsust riigiga, kellega meil on väga tihedad sõbralikud sidemed, kellel on ka muide regiooni kõige tugevam majandus. Äh, meil on ka parlamentaarne koostöökomisjon Tšiiliga. Äh, kahe tuhande viiendal aastal jõustus koostööleping, mis näeb ette nii majanduskoostööd kui poliitilist koostööd, aga ka globaalsel tasandil koostööd. Euroopa Komisjonil on Tšiili jaoks ka äh, strateegiline arengukava äh, või suhe, suhete arendamise kava aastateks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, mis näeb ette ka Euroopa Ühenduse vahendite äh, rakendamist regionaalprojektide arendamiseks, kui neid toetab valitsus kõik see, mis täna äh, räägiti, on muidugi lootustandev. Äh, aga me peaksime palju kiiremini reageerima äh, selleks, et vältida katastroofi tagajärgede halvenemist, me peame aitama infrastruktuuri taastada ning edastama krediiti, kui vaja aitäh ja järgmisena härra Guerrero. suur aitäh, president. kõigepealt tahaksin ma väljendada solidaarsust Tšiili rahvaga. see solidaarsus, seda me oleme väljendanud ka Haiti, Türgi ja Peruu rahvaga, kes samuti on kannastanud hiljutiste looduskatastroofide läbi solidaarsus on Euroopa Liidu üheks tunnuseks ning me peame seda solidaarsust tugevdama. Õnneks on Tšiili riik, kus äh, ollakse suutelised selle looduskatastroofi tagajärgedega toime tulema, aga mujal maailmas asi niimoodi ei ole. ma tahaksin viidata Euroopa Liidu humanitaarabi strateegiale. meie reageering võiks olla tõhusam, kiirem ja ka parem. me peame langetama õigeid otsuseid ja astuma õiget teed ja milline see õige tee siis on. ma arvan, et me peaksime liikmesriikide vahelist tegevust rohkem koordineerima, me peame koordineerima tegevust erinevate humanitaarabi agentuuride vahel, meil on vaja ka koordineerimist Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste humanitaarabiorganisatsioonide vahel, ma pean siin eriti silmas ÜRO-d kolmandaks, meil on vaja rohkem koordineerimist sõjaväe ja humanitaarüksuste vahel, me peame hoolitsema, et tsiviilelanikkonna julgeolek on tagatud, et humanitaarabi osutajate turvalisus on tagatud, aga me vajame ka neutraalsust ja sõltumatust. kui me soovime, et humanitaarreageering kriisidele oleks oluliseks sillaks selles osas, mida me oma välissuhetes teeme, siis meil on vaja ka majanduslikke vahendeid. kui me vaatame paneel raportit, siis on näha, et Euroopa Liidu tahe selles suunas on olemas, aga meil on vaja paremat koordineerimist humanitaarabi ja arenguabi ning ülesehituspoliitika vahel, aitäh! meie järgmine kõneleja on härra Higins, palun aitäh, president, ma olen nõus kõigega, mida härra Guerrero ütles meie reageeringute kohta. ma pean ütlema, et ma olin algul šokeeritud, kui ma kuulsin, et Euroopa Liit proua Ashton äh, tahab eraldada kolm miljonit eurot arvestades äh, katastroofi tagajärgi ei ole see ju midagi. möödunud äh, korral me arutasime siin Haiti maavärinat me siis arutasime tormi Xynthia ja nüüd arutame siis äh, ka äh, Tšiili maavärinat, äh, mis leidis aset kaks nädalat tagasi. ja siis oli veel kuue koma kuue palline järeltõuge. meil on olemas statistika, me teame, et pool miljonit hoonet on hävinud, need tuleb uuesti üles ehitada ja seal saame meie aidata Äh, umbes äh, kuskil viissada nelikümmend inimest on surnud, paljud surnud on veel varemetes äh, ja me kõneleme siin kuskil kahekümne kahest miljardist eurot, mis on vaja ja me tõesti peame oma panust suurendama. Lissaboni lepingu juures üheks oluliseks punktiks ja ma tean, et Iirimaal me lükkasime selle ühe korra tagasi, me tahame, et meil oleks kiire reageerimine looduskatastroofide korral ja mis puudutab äh, Tšiilit, siis me oleme tõesti reageerinud, aga mitte piisavalt kiiresti, nii et, et me peame tõesti paremini tegutsema ja me peame pakkuma praktilist abi, raha, puhast joogivett, aitama elektrivarustust taastada ja jällegi majanduse jalule aitama nii kiiresti kui võimalik, aitäh! aitäh, härra Higins ja nüüd vaba mikrofon. härra Dias de Mera soovib sõna, ma näen, palun. suur tänu, härra president eile ma rääkisin senaator Pesaoga. tema oli varem Tšiili senati äh, president. ma loodan, et uus president Pinera väga tõhusalt hakkab äh, ülesehitustööga edenema. ja ma sooviksin siin ka äh, kriisihaldusorganisatsioonidele oma tänu väljendada sooviksin ka väljendada solidaarsust Tšiili rahvaga. see kohutav äh, maavärin ja tsunami on tekitanud suuri kannatusi sealsele rahvale. ja seda väga paljudes Tšiili piirkondades. ma loodan, et Tšiili on olukorras, nii nagu ka varem, üle saama nendest äh, dramaatilistest äh, sündmustest. veel kord sooviksin oma sügavat kaastunnet avaldada kõikidele ohvritele, nende peredele. suur tänu! suur tänu, härra president me peame arvestama sellega, et äh, arvestades, et äh, maavärina tugevuseks oli kaheksa koma kaheksa, äh, siis me peame siin õiguse andma kontseptsiooni linna peale, kui ta ütles, et see oli tõesti kohutav looduskatastroof. abi kahe, üle kahe miljonile ohvrile ei jõudnud paraku äh, kõigini piisavalt kiiresti. inimesed seal peavad elama aga mitte ainult hirmuga järeltõugete ees, vaid ka marodööride ees. Tšiil on küll piisavalt jõukas selleks, et äh, ise oma äh, rahvast piisavalt aidata abiga, kuid sellegipoolest me peame neid toetama. ka Euroopa Liit omalt poolt peab äh, Tšiilit toetama me peame ka arvestama sellega, et kakskümmend neli tundi erakorralise abi saabumiseks võib olla liiga pikk aeg ja seetõttu me peaksime oma kriisiabi korraldama tõhusamaks. suur tänu! suur tänu, härra Möltsar! ja nüüd ma küsiksin, paluksin, et härra volinik Potočnik äh, teeks oma kommentaarid, palun. Honorable members of the parliament, austatud parlamendiliikmed, suur tänu selle arutelu eest. meid kõiki šokeeris see humanitaarkatastroof, looduskatastroof, aga me mobiliseerisime kiirelt oma äh, tsiviilabi ja kaitsemehhanismid ja ECO abivahendid, nagu ma juba ütlesin Euroopa Liidu liikmesriikide abi, abi oli samuti väga oluline, ma nimetasin seda. ma rääkisin, et äh, teisipäeval Luksemburgis Tšiili ja Euroopa Investeerimispank, nii nagu ka siin märgiti, kirjutasid alla raamkokkuleppele, et äh, pank hakkab Tšiilit abistama. see on oluline hetk Tšiili ja Euroopa Liidu suhetes, meie suhet, see näitab, et meie suhted süvenevad. EIB võib olla kasulik ka Euroopa Liidu jaoks, e, aita-, aidates kaasa Tšiili keskpikk ja pikema perspektiivi üles, e, pikema perspektiivi ülesehituspingutusi nelikümmend üks miljonit eurot on juba praegu lubatud, kakskümmend üks miljonit eurot on äh, kulutatud juba, viisteist koma kuus miljonit eurot äh, jääb veel kasutada, pool jääb Innovaatikale ja äh, konkurentsivõime tõstmiseks, pool jääb ülesehitustööle, infrastruktuuridele Tšiili ametivõimud ei ole veel mingisuguseid taotlusi, spetsiifilisi taotlusi Euroopa Liidule ülesehituse kohta teinud, nagu ma nimetasin, president Pinheiro astub ametisse täna. kindlasti on tema prioriteediks kahjude hindamine ning vajalike ähm, töökavade koostamine loomulikult me peame arvestama, et eh, Tšiili võib ka meile abipalve esitada. Eh, nagu ma ütlesin juba, eh, tänu Euroopa Investeerimispangale saame me kasutada täiendavaid instrumente toetamaks Tšiilit. väärib meenutamist ka see, mida te siin ka juba mainisite. Tšiili on hea näide majandusarengus eelmisel reedel äh, räägiti, et äh, vaatamata igasugustele õnnetustele, mille Tšiili rahvas on läbi elanud, on Tšiilil ikkagi äh, piisavalt omavahendeid, Tšiili on nimelt netokrediitor ja ähm, Euroopa Liit, liikmesriigid seisavad Tšiiliga õlg õla kõrval selles raskes olukorras, nii peabki see olema meie humaanses maailmas. suur aitäh, volinik, kolleegid, arutelu sellel teemal on lõppenud ning istung on peatatud kuni hääletuseni kell kaksteist.